lugupeetud daamid ja härrad. Vahemere äärest äh, kuulsime täna jälle šokeerivaid uudiseid. pärast seda, kui üks äh, põgenikepaat äh, Liibüa rannikul pühapäeval ümber läks, on ikka veel üle neljasaja põgeniku kadunud. Nende hulgas on väga palju noori mehi ja väga palju alaealisi. on karta, et suurem osa nendest on uppunud. tegemist oleks ühe kõige õudsama põgenike katastroofiga kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta oktoobrikuust saati. Nendel rasketel hetkedel me kindlasti mõtleme ohvrite perekondade peale ma tahaksin siinkohal eelkõige välja tuua päästjad, kes väga rasketes tingimustes töötavad ja ma tahan neid tänada. daamid ja härrad, see tragöödia šokeerib meid ja näitab, kui ebastabiilne on olukord Süürias, Liibüas ja teistes Vahemere-äärsetes riikides, kust põgenikud põgenevad ja meil on vaja poliitilist lahendust nende riikide ja selle probleemi jaoks daamid ja härrad, äh, eelmisel nädalal ainult Itaalia päästetöötajad üle kuue tuhande inimese korjasid Vahemerest üles. Vahemere piir on kõige ohvriterohkem piir kogu maailmas. üle kolme tuhande inimese eelmisel aastal kaotasid oma elu, kui nad üritasid Vahemerd ületada me kohe korraldame leinaseisaku ohvrite mälestamiseks. daamid ja härrad, ma ei saa seda uudist ette lugeda ilma, et ma meenutaks teile, et seitsmendal oktoobril kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal seisin siinsamas kohas ja toona oli meil leinaseisak Lampeduusa ohvrite mälestamiseks viieteistkümnendal septembril kahe tuhande neljateistkümnendal aastal palusin ma, et me korraldaksime leinaseisaku selleks, et mälestada kahtesadat uppunut äh, migranti. veebruaris kahe tuhande viieteistkümnendal aastal mäletasime kolmesadat uppunut äh, leinaseisakuga. täna seisan jällegi teie ees ja palun teha sama. tahan teile öelda, et minu arvates ei ole see väärikas käitumine me tunneme kaasa ohvritele, aga me ei saa niimoodi jätkata, me ei saa siin lihtsalt leinaseisukaid korraldada sadadele ohvritele, samal ajal aga probleemi ei lahendata sellepärast äh, ei tee ma üleskutset mitte ainult meile, vaid ka teistele Euroopa Liidu institutsioonidele ja eelkõige tahan teha üleskutse Euroopa Liidu liikmesriikidele selleks, et äh, nad äh, rändepoliitikat, mis on nende vastutusalas, kujundaksid nii, et see pakuks paremat kaitset ja nad peavad ka põgenike Äh, kodust lahkumise põhjustega võitlema. Äh, lagunevad riigid on põhjuseks, miks inimesed äh, kodudest lahkuvad, me peame neid inimesi hädas aitama, aga meie kohustuseks on ka teha kõik endast võimalik selleks, et võidelda rände põhjuste vastu. peale selle oli meil veel äh, kurb uudis teisest aprillist Al-Shababi rünnak äh, Garissa linnaülikoolile Põhja-Keenias. Äh, sajad noored inimesed kaotasid seal oma elu, need inimesed, kes õppisid või töötasid ülikoolis. tegemist ei ole esimese korraga, kus see terroriorganisatsioon korraldab õudse rünnaku süütute inimeste vastu ja eriti õudne on minu jaoks see, et nad süstemaatiliselt äh, ründavad just äh, kristlikku usku kuuluvaid inimesi. ka me tõesti mõtleme ohvritele ja nende ohvrite lähedastele väga paljud, kes jäid öö, äh, küll ellu, nende elu on rikutud äh, ja me peame nüüd andma endast kõik selleks, et neid aidata. võitlus äh, terrorismi vastu ei ole mitte ainult kuritegelike organisatsioonide vastu, vaid tegemist on võitlusega, mille puhul me võitleme oma põhiõiguste ja väärtuste eest ja need on sellised väärtused, mis on meie ühiskonna aluseks ja just sellepärast ma palun, et me mälestaks kõiki ohvreid leinaseisakuga Vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich bin gebeten worden. Damen ja härrad, mul paluti ja ma teen seda nüüd kohe, et teile öelda, et Süürias Damaskuse lähedal on äh, kaheksateist tuhat inimest, sealhulgas kolm tuhat viissada last, kes on nüüd ümber piiratud põgenikelaagris olukord sealses laagris on katastroofiline, suurem osa nendest inimestest eh, Nendel ei ole mitte mingit ühendust välismaailmaga ja neil on kõigest puudu, neil on puudu ravimitest, toidust, veest, arstiabist ja me jällegi näeme, et Islamiriik ja teised terroriorganisatsioonid võtavad eh, naisi ja lapsi pantvangideks, nad kasutavad neid inimkilbina. sellepärast, isegi kui ma tean, et see ei aita väga palju probleemi äh, lahendada, siiski kutsun kõiki osapooli üles, eriti just äh, sõjalisi osapooli, et nad äh, kaitseks tsiviilisikuid, eriti naisi ja lapsi. ja nad peaksid just ÜRO-le andma võimaluse siiski sinna põgenikelaagrisse minna ja nendele ohvritele seal abi anda. Palestiina põgenike organisatsioon Lähis-Idas tegeleb sellega ka kõige tõhusamalt ja me toetame Euroopa Liidu rahadega seda organisatsiooni ja ma arvan, et te kõik olete nõus sellega, et UNRWA vajab meie toetust. ma ei taha, daamid ja härrad, et ma järgmine kord, kui kokku tuleme, me peaksime korraldama leinaseisaku selleks, et Jamukia põgenikelaagri tuhandeid surnuid mälestada ja sellepärast on mul teile palve. sellepärast on mul teile palve, eriti just kolleegidele, kes saavad seda ka mõjutada, et te aitaksite seda olukorda lahendada. aitäh!